Euroopa Parlamendi arvamusi, vähemalt enamikku neist, ning loodetavasti õnnestub järgmisel nädalal teha konstruktiivset koostööd ja jõuda lahenduseni. suur aitäh, et teile tulite ähm, ja kõike head! aitäh ka teile, härra Schwab! vara on veel soovida kõigile meeldivat õhtut, sellepärast et äh, tööpäev ei ole kaugeltki lõppenud, kuid lõppenud on selle päevakorrapunkti äh, käsitlemine ning äh, hääletame me selles küsimuses homme aga edasi läheme me suulise küsimusega, mis esitatakse parlamendile ning mis puudutab kütuse kvaliteedi direktiivi rakendamist. ja ma annan sissejuhatuseks sõna proua McEvanile, kes on küsimuse autor. suur tänu, härra president kõigepealt tahaksin tänada esimeste konverentsi, kes võimaldas selle teema võtta tänasesse päevakorda väga lühikese ettehoiatusajaga ja tahaksin tänada ka teid, proua volinik, et tulite siia sellisel hilisel tunnil. tegemist on väga tähtsa küsimusega meie parlamendi jaoks paistab, tegemist on väga tehnilise küsimusega esmapilgul, sellepärast et me räägime rakendussätendest kütuse kvaliteedi direktiivis ja äh, viiteväärtuste või, äh, või standardväärtuste paikapanemise osas äh, transpordiks kasutatavate kütuste puhul kuid tegelikult räägime sellest, kui tõsiselt me Euroopa Liidus tahame transpordi heitmetega tegeleda. me teame et, et kakskümmend protsenti kasvuhoonegaaside heitmetest tuleb, pärineb transpordist ja see näitaja kasvab vastupidiselt hoonetele ja energiasektorile, kus näitajad vähenevad. niisiis, transpordikütused on üheks oluliseks osaks kliimamuutuse vastases võitluses, seetõttu on kütuse kvaliteedi direktiiv nii oluline. me tahaksime esitada küsimuse õliliivade ja põlevkivi kohta. komisjoni rakendussätteid direktiivi osas ootasime me juba eelmise aasta lõpus siin parlamendis. Need viibisid ja me teame, et viibiste tulemused, viibimised tulenesid komisjoni aruteludest õliliivade standardväärtuste osas meile öeldi, et me ei saa rakendussätteid üle vaadata sellepärast, et puudusid teadusuuringud, mis toetaksid komisjoni ettepanekut ja komisjoni algsetest eelnõudest nägime, et siiski õliliivade puhul oli pandud lähteväärtus paika, seda esitati konsulteerimiseks, aga hilisemates projektides dokumendis see kadus. nüüd on meil siis uuring, tänu teile, äh, proua volinik ja tänu komisjonile, äh, uuring, mis käsitleb õliliivasid ja see uuring, mis avaldati kaks kuud tagasi, näitab midagi, mida on näidanud ka teised uuringud, nimelt kasvuhoonegaaside heitmed Kanada õliliivadest on umbes sada äh, seitse äh, grammi äh, CO kahte mis on kohutavalt suur võrreldes konventsionaalsete kütustega ja põlevkiviõli puhul on see näitaja veelgi suurem. teisisõnu, need kütused on mustemad nii-öelda, kahjustavamad kui konventsionaalsed kütused ja me tahaksime kuulda nüüd ka volinikult, et me õige pea me näeme kütusekvaliteedi direktiivi rakendussätteid, tegemist ei ole ainult tehnilise küsimusega, eelmisel nädalal väga paljud saadikud tulid siia kohale ja väga paljud Euroopa kodanikud pöördusid meie poole palvega seoses selle küsimusega nad tahavad, et meil oleks äh, ka õliliivade ja põlevkiviõli ja põlevkivi äh, etiketistamist õiglaselt äh, ja ausalt. Californias on juba paika pandud oma vähese CO2 heitmetega standardite eeskirjad, kus õliliivad on välja toodud kui keskkonnakahjulikud õli, kütuseallikad. ja tänases maailmas me teame, et õlikütusel ja põlevkivil põhinevad kütused on mustemad, üha rohkem tellitakse uusi uuringuid ja nõutakse rohkem aega. nüüd on faktid paigas, tõsiasjad kinnitatud ja ma ei näe mingisuguseid põhjuseid viivituseks. tegemist on transpordikütuse tootmise ühe kõige keskkonnakahjulikuma tootmismoodusega õliliivade puhul ja seetõttu tuleks selline kategooria paika panna ka õliliivade kohta kütusedirektiivis, vastasel korral transport muutub üha räpasemaks kütuse kvaliteedi direktiivi tulemusena, mitte puhtamaks väga paljud äh, kolleegid erinevatest erakondadest, erinevatest fraktsioonidest on äh, minu murega nõus, meie tahame kliimamuutuse vastu võidelda, me tahame teha teiega koostööd, et äh, teie madala süsinikusisaldusega keskkonna teekaarti ellu viia, me tahaksime kuuekümne protsendi võrra transpordiheitmeid vähendada ja loodetavasti teil on häid uudiseid meile, te ütlete, et paari järgneva nädala jooksul saame rakendussätted ja põlevkiviõli ja õliliivade äh, lähtesarnased, äh, lähteväärtused on paika pandud. suur tänu, proua Mäkkevan! ja nüüd äh, proua volinik Hõõgo. suur tänu, härra president, nagu just kuulsime proua McEvanilt, me oleme ühel meelel. me kõik oleme nõus, tegemist on äh, väga äh, tõsise küsimusega, keskkonna, transpordi heitmetega tuleb tegeleda, selle kallal tuleb töötada, see on ka meie valges raamatuskirjas paraku, aga mis puudutab rakendussätteid, mis äh, on seotud meie rakendusprotsessi protsessiga ja kasvuhoonegaaside heitmete määra vähendamise eesmärkidega, Äh, see protsess viibib, aga see viivitus äh, ei äh, mõjuta tarnijatele esitatavat nõudeid seoses selle direktiiviga, sellepärast et ükski liikmesriik ei ole vahe-eesmärke pannud paika kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks. valmistades ette oma ettepanekut, on komisjon võtnud arvesse seda, et meil on vaja õiget tasakaalu täpsuse ja aruandlusmeetodite keerulisuse vahel ja me peame hindama erinevate kütuste ja kasvuhoonegaaside heitmete sisalduse väärtuste erinevusi Äh, eelmisel aastal toimusid äh, arutelud komisjonis, need arutelud kestavad endiselt ja on jõudnud lõppfaasi ja õige pea asume me liikmesriikidega läbirääkimisi pidama. mis puudutab äh, standardväärtusi ja õliliivade ja põlevkivi kohta, siis mul on väga hea meel teile öelda, et komisjon hiljuti avaldas raportid, kus oli paika pandud õliliivade keskmised standardväärtused ja samuti ka põlevkivi viiteväärtuste skaala, need et raportid on kätte kättesaadavad komisjoni veebileheküljel. pidades silmas seda, et tegemist on äärmiselt huvipakkuva küsimusega üldsusele, leidis komisjon, et me peaksime viima läbi sellise piiratud vastastikuse hindamise protsessi ehk limited peer review process, process ja ma olen teinud tihedat koostööd kaubandusasjade eest vastutava kolleegiga, püüdes tagada, et meie lähenemine on piisavalt tugev ja võtab arvesse ka meie kohustusi rahvusvahelisest õigusest lähtudes ja ma jätkan seda tööd. sõltuvalt sellest ülevaatamise protsessi tulemusest ja komisjonisisestest aruteludest kavatseb komisjon praegusel hetkel esitada rakendussätete ettepaneku regulatoorsele komisjonile ja selline ettepanek sisaldab standardväärtusi ka nii õliliivade kui ka põlevkivi kohta ja samuti ka mittestandardsete, mittetraditsiooniliste kütuste kohta, nagu näiteks veeldatud ja gaasitatud kivisüvi, kivisüsi küsimusi ja komisjon kavatseb äh, vaadata äh, ka teiste kütuseliikide äh, kasvuhooneheit-, gaaside sisaldust, selline viide on olemas ka ettepanekus, mis tähendab seda, et ei ole mingisugust diskrimineerimist ja ja kütuseliikide nimekiri on avatud me näitame, et kategooriate nimekiri on lahtine, komisjon aktiivselt vaatab teie üle kõiki kategooriaid ja on valmis nimekirju, loetelusid pikendama, kui avastatakse mingisuguseid uusi kütuseliike. niisiis, härra president, pidades silmas asjaolu, et meil läheb veel aega mõned nädalad selleks, et vastastikust läbivaatamist läbi viia ja komisjoni arutelusid lõpule viia, meie rakendussätete pakett viit viibib, aga võimalikult kiiresti äh, asume arutelude arutlema neid küsimusi liikmesriikidega ja kui regulatiivne komisjon on asjad üle vaadanud, esitame dokumendi ka Euroopa Parlamendile läbivaatamiseks. suur tänu, proua volinik, ja nüüd läheme edasi poliitiliste äh, fraktsioonide nimel kõnelejatega ja härra Schnell saad kõigepealt Rahvapartei nimel, suur tänu, härra president tahaksin tänada Linda McCavanit, kes on selle, kes selle küsimuse esitas ja see küsimus käsitleb siis kütuse kvaliteedi direktiivi ülevaatamist. kütusetarnijad ei ole mitte ainult kohustatud heitmeid vahendama kütuse elutsükli jooksul transpordisektoris, vaid lisaks sellele on nad kohustused ka on olnud kohustatud ka alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast vähendama heitmeid äh, energiaühiku kohta ja seda kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani, see on võimalik ainult siis, kui mõõdetakse äh, heitmete vähendamise, vähendamist ja meil on paika pandud ka standardväärtused. Äh, selliste väärtuste osas tuleb langetada otsused, meil on vaja selliseid viiteväärtusi kui see, kui Linda McCavan selle küsimuse esitas, siis äh, oli mul tunne, et äh, energiasektor on kõrvale jäetud ja võib öelda, et äh, siin on tõesti erinevaid lähenemisi ja erinevat teavet heitmete kohta õli, liivade ja põlevkivi puhul olen rääkinud tööstuse esindajatega, kes on öelnud, et tehnoloogiaid on erinevaid, mida saab rakendada põlevkiviõliliivide puhul, tulemused võivad erinevate tehnoloogiate puhul olla erinevad ja tuletaksin teile meelde, et energiaallikatest sõltumatus on äärmiselt oluline meie jaoks ja tegelikult neid toormaterjaleid on olemas ka Euroopa Liidus, nii et energiasõltuvusest, sõltumatusest rääkides ei tohiks seda unustada, aga viiteväärtused oleksid igal juhul abiks suur tänu, suur tänu härra Schnellhardile ja nüüd äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel äh, kaheks minutiks sõna härra Arsenisel. suur tänu, härra president, lugupeetud valinik, äh, kallid kolleegid. tegemist on äärmiselt olulise küsimusega ja äh, nafta tootmisest äh, on kolm korda kuni viis korda rohkem äh, heitmeid kui paljude teiste kütuste puhul. meie ei tahaks, tahaks sellist katastroofilist keskkonnakahjulikku tootmismeetodit toetada. Te ütlesite, et on läbi viidud uuring ja uuring on teinud oma järeldused, aga meie ei ole neid järeldusi näinud te ütlesite, et nüüd on vaja mingisugust äh, liikmesriikide vastastikust ülevaatamist, peer review'd, äh, aga millal kogu see protsess lõpuks lõpule jõuab, milline on teie ajakava, kui kaua tuleb meil veel oodata, kuni äh, kogu see viidete ja standardite küsimus paika pannakse ja me saame selle lõpuks õigusraamistiku sisse viia? siin ei ole probleemiks mitte ainult õliliivade töötlemisest äh, tulevad, tulenevad äh, heitkogused, äh, mängus on siin ka metsad, Kanada metsad ja maa, mida me kahjustame ja kui me ei vii sisse neid näitajaid oma õigusaktidesse, siis see katastroof üha levib ja levib suur tänu, härra Arsenis ja nüüd äh, liberaalide ja demokraatide nimel äh, proua Hool kaheks minutiks. härra president tahaksin tänada proua Hedegaardi pingutuste eest selle küsimusega seoses ja selle positiivse sõnavõtu eest täna õhtul. me, te olete kohtunud meie saadikutega korduvalt ja teie ei ole meie tööd takistanud paraku. samas meile valmistab suurt muret edusammude puudumine, kõigepealt Äh, ei olnud uuringuid, nagu te ütlesite, õliliivade kohta, äh, öeldi, et tuleb läbi viia uu-, uurimus äh, nagu ja nüüd, kus see uurimus on olemas ja selle uurimuse on esitanud Teadusuuringute Ühiskeskus ja siin on toodud sada seitse grammi megajuuli kohta ja siis öeldakse, et on vaja mingisugust review'd, mingisugust ülevaatamise protsessi on äärmiselt kahju, et äh, lobitöö on äh, olnud nii tugev seoses eri standardväärtustega õliliivade oh, küsimustes, me ei taha diskrimineerida Kanadat, on väga mitmeid potentsiaalseid õliliivade äh, töötlemise kohti, kaevandamise kohti ka Euroopa Liidus. ja kõik naftaga seotud võimalused äh, on investorite jaoks väga atraktiivsed ja seetõttu tuleb paika panna just nimelt need standardväärtused, muidu õliliivade osakaal meie energiasegus üha rohkem kasvab ja me jõuame olukorda, kus äh, kütuse kvaliteedi direktiiviga ähm, katsume paberil küll kooskõlas olla, aga reaalses elus töötame kütust, kus, mille heitmekogused on veel märkimisväärselt suuremad. ma tahaksin äh, proua volinik, et te kinnitaksite meie partneritele, nagu olete tõenäoliselt ka teinud, et me ei taha rünnata Kanadat, me tahame, et standardväärtus äh, oleks paigas selleks, et Euroopa Liidu äh, Kanada kaubandusleping saaks toimida sujuvalt suur tänu ja roheliste nimel anname sõna proua Hassile. austatud volinik, kallid kolleegid, üks osa meie kliimapaketist on ka see, et transporti äh, süsiniku jalajälge tuleks vähendada kuue protsendi võrra aastaks kaks tuhat kakskümmend. oleks äärmiselt vastuoluline ja öö, ähm, mõttetu, rumal, kui me vaataksime läbi sõrmede kõige räpasematele äh, kütustele, nagu näiteks õliliivadest toodetud kütus ja soodustaksime nende tootmist igal pool maailmas, Kanadas ja ka Aafrikas näiteks on üsna selge, et õliliivadest ja põlevkiviõlist toodetud kütuste puhul peaks paika panema oma viiteväärtused, oma standardväärtused ja samuti ka teistele toorõlitoodetele. Kanada valitsus on avaldanud Euroopa Liidule äärmiselt ebasobimatult survet sellele survele ei tohiks alistuda, kui äh, õliliivade äh, heitkogustega seotud jalajälg on viis korda väiksem, siis tuleb seda tõestada. fossiilkütuste puhul tuleb rakendada samasuguseid põhimõtteid nagu biokütuste puhul, nimelt äh, standardväärtused põhinevad to-, toorainetest, mida on kasutatud. aitäh. nüüd äh, härra Sonik suur aitäh teile, president, lugupeetud volinik, daamid ja härrad. Äh, maailmas on äärmiselt äh, palju äh, tõrvaliivasid ning põlevkivi ja uus tehnoloogia, mis praegu on olemas, võimaldab äh, seda kasutada palju tõhusamalt, äh, kui kasutati varem. kuid äh, praegu on tekkinud käärid ühest küljest olemasolevate ressursside kasutamise vajaduse ja teisest küljest keskkonnaalaste standardite vahel. me peame sundima vastavaid ettevõtteid öö, ähm, tegema võimalikuks selle, et need alad, kus ettevõte enam ei tegutse, taas metsastataks. võib-olla tuleks üldse rohkem tähelepanu pöörata keskkonnaalasele tööle. Euroopa Liit toetab neid tehnoloogiaid, mille abil vähendatakse CO kahe heitmeid. ning mis puudutab Kanada küsimust siis muidugi oleme me huvitatud Kanada ettevõtete osalusest Euroopa Liidu turul, kuid see tähendab seda, et nad peavad oma tegevust teostama vastavalt Euroopa Liidu normidele, kui nad soovivad meie turul olla. aitäh, härra Soonik ja nüüd härra Liise, kaks minutit. Suu-, suur aitäh, härra president, lugupeetud kolleegid! suur aitäh Linda McCammonile, kes on siin ohjad enda kätte haaranud ja aitäh ka äh, volinikule äh, proua Hedegaardile nende küsimustega tegelemise eest. me ei ole rahul äh, selle töö tempoga, kuid me teame, et proua Hedegaard on väga võimekas isik ja me kannustame teda seda tööd tegema ja loodame, et ka kõik sidusrühmad tulevad kaasa tõrvaliivide ja põlevkivi standardväärtuste küsimus on meie jaoks täiesti äh, selge, te võite muidugi kahtluse alla seatud, seada mingisugused arvandmed või mingid üksikasjad, äh, kuid kõik on kindlasti ühel nõul selles, et see probleem on tähtis. kui me vaatame biokütuste küsimust, mida on ju väga pikalt arutatud siis äh, me kindlasti mäletame ka seda, et biokütuste toodangu üks äh, problemaatilisi aspekte on see, et selle arvelt kasvatatakse vähem äh, toiduaineid. ning Saksamaa keskkonnaminister on samuti avaldanud oma arvamust ja öelnud, et äh, kütuste tootmine ei ole enam kunagi lihtne, et äh, kõikide alternatiivide otsimine on äh, kulukas ja keeruline ning meie, kes me täna õhtul arutame kütuse kvaliteeti, peame mõtlema ka energiatõhususele ning ma kutsun nõukogu ja komisjoni üles tegema tööd selle nimel, et me saaksime saavutada kahekümneprotsendilise eesmärgi aastaks kaks tuhat kakskümmend ning ma arvan, et transpordi peadirektoraat ning äh, transpordivolinik teevad ikka rohkem kui lihtsalt tühjade lubaduste andmine, et nad äh, püüavad tagada mingite lahenduste leidmise juba lähiaastatel. aitäh, härra Liise! ja sellega jõuame me vaba mikrofoni juurde ning äh, üheks minutiks saab sõna kõigepealt härra Gebrandi lugupeetud äh, president. parlamendis on äh, kanalaõli liivatest näitus, see on parlamendi ees, seal on näha ürgmetsi ja siis on näha selgelt umbes seitsmekümne kilomeetri suurust õlijärve, naftajärve Äh, ma soovitan teil vaadata neid fotosid. seal räägitakse rünnakust bioloogilisele mitmekesisusele ja me peame meeles pidama, et õliliivades sisaldub väga palju CO kahte, mitte ainult Kanadas, aga mujal ka. ja vähim, mis me saame praegu teha, on äh, võtta arvesse meie kütusedirektiivis ka reostustasemeid ma usun, et nii saab see olema, proua volinik. ja ma loodan, et te olete õliliivade kasutuselevõtu vastu mitte ainult Kanadas, aga ka mujal. suur tänu, härra Gerbrandi. proua Tikau, üks minut, palun. suur tänu, härra president. proua volinik, selleks et vähendada kasvuhoonegaaside heiteid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks kahekümne protsendi võrra, tuleb investeerida meetmetesse, mis tõstatavad, tõstavad ehituse ja transpordi energiatõhusust. rääkides transpordisektori negatiivsest mõjust, ähm, peab ütlema, et ähm, me oleme juba väga palju aega raisanud, meil on vaja mõelda, milline väärtus on biokütusel, kütusetootjad peavad investeerima vähem reostavatesse kütustesse ning ähm, selleks, et transpordisektori heitmeid paremini kontrollida, peab Euroopa Liit äh, investeerima eelkõige intelligentsetesse energiavõrkudesse, mis on võimelised ko-, kohalikult toodetud taastuvenergiat samuti levitama. tänan! suur tänu, proua Tikau! ja nüüd härra Messaros. suur aitäh, president, volinik, ma pean ütlema, et käesolev direktiiv tekitab ärevust Kesk- ja Ida-Euroopa naftatöötlemiskeskustes. meil peaks olema kindel Euroopa CO kahe arvutamise meetod, aga me ei tea veel, kuidas seda tehakse. kasvuhoonegaase peab vähendama igal juhul kaheteist protsendi võrra ja me oleme vastavasisulise kirja teile saatnud, me oleme ka vastuse saanud teilt, kuid äh, kõikidele vas-, küsimustele, mis me esitasime, vastust ei ole, see ei ole hajutanud meie hirme ning me arvame, et meie naftatöötlustehased äh, satuvad ohtu, kui hakatakse kasutama Vene naftat. suur tänu, härra Massaros ja nüüd üks minut, härra Kelly, palun suur aitäh, president. mina ei ole mingi alakomisjoni liige, kui keegi tagasi astub, sii-, siis äh, ma ühineksin komisjoniga, kuid tahaks öelda, et mõni nädal tagasi võttis komisjon vastu otsuse energiatõhususe tõstmiseks, toonitati vajadust elamumajanduse, ehitiste ja transpordi energiatõhusust tõsta. transpordis tuleb väga palju ära teha, eelkõige piirangutes sätestamisega nendele, kes kasutavad äh, trans-, kes ähm, toodavad kütuseid ja mina olin muide komisjonis, kes hindas olukorda ja me peame arvestama uusimate tehnoloogiatega ja olema palju avatumad ka uutele mittetraditsioonilistele kütustele, kaasa arvatud õliliivad. suur tänu, härra Kelly ja nüüd proua Linik, sõna on teil, suur tänu kõigepealt lubage mul tänada parlamenti selle selge sõnumi eest, mis te täna välja saatsite. Äh, ma näen ka, et te olete kannatamatud, see näitab muidugi, et teema on pakiline ja härra Schnellhardt ütles ka, et me peame tegutsema kiirelt ja üks teine kolleeg küsis ka, milline on meie ajakava. mul on hea meel öelda, et meie ajakava on üsna äh, tihe, juba mõne nädala pärast peab komisjon oma ettepanekutega välja tulema ning äh, loomulikult protsess ei lõpe, me tahame järgmisse faasi jõuda, kus äh, asja arutavad liikmesriigid. me jõuame väga lähedale sellele, mida, millest rääkis proua Holm, me ei taha diskrimineerida kedagi ja seetõttu ongi oluline kõik dokumenteerida, me tahame selgeid reegleid, üks põhjuseid selleks on see, et äh, esialgu õliliivasid ei arvestatud, kui protsess alguse sai, kuid nüüd me tahame siiski lõpule jõuda oma tööga ja kui me räägime õliliivade lävendväärtusest, siis äh, direktiivi üldise rakendamise puhul tähendab see seda, et me saame e, ka e, need lähteväärtused paika panna täpselt samamoodi kui, kui teiste kütuste puhul ja nüüd ilmselt e, saame me isegi seda lähteväärtust kiiremini välja arvutada ja, ja sätestada, sest protsess on juba alguse saanud ja tahaksin teid veel kord tänada, et te kõik teete väga palju tööd, et protsess lõpule viia, tänan. suur tänu, proua volinik ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunktiga edasi. siin härra Šoltsi raport. ja see puudutab üldiseid tariifisoodustusi